välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Burundis. ja volinik Navratšitš saab kõigepealt sõna selles küsimuses. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, nagu te teate, meil on olnud palju erakorralisi arutelusid ja resolutsioone, mis sel kuul on vastu võetud aga ma leian, et tõsised sündmused, mis Burundis aset on leidnud, eh, tõesti väärivad seda, et me selle teemaga täna pärastlõunal uuesti tegeleme. Eh, eh, volinik Mimitsa ütles siin kojas aprillis, et äärmiselt oluline on, et burundilased teaksid, et neid väljaspool maailmas toetatakse, et toetatakse neie püüdlusi demokraatia suunas Äh, seda saab aga teha, kui me pöörame pidevat tähelepanu kodanike vajadustele ja püüdlustele, sealhulgas ka nende inimõigustele ja põhivabadustele äh, eelmisest arutelust saadik siin kojas on aset leidnud terve rida sündmusi, mis kahjuks äh, tekitavad suurt muret. Te juba teate, et valitsev erakond otsustas nimetada president Kurunziisa uuesti presidendikandidaadiks, on tekitanud sügavaid lõhesid ühiskonnas ja poliitikas. olukord on kiiresti halvenenud, aset leidis riigipöörde katse kolmeteistkümnendal mail. Euroopa Liit mõistis selle riigipöörde katse hulka ja hukka ja samuti igasuguse poliitilise vägivalla see ei ole ilmselgelt äh, tee, kuidas saavutada avatust ja läbipaistvust ja sellest äh, kriisist äh, läbi, kriisist jagu saada ja saavutada üksmeel ja loomulikult rahvusvaheline kogukond ja Euroopa Liit on silmitsi vägagi keerulise olukorraga Äh, nagu kõrge esindaja asepresident proua Mogherini ütles äh, pärast kolmeteistkümnenda mai sündmusi, peame me kõigepealt mõtlema riigi kodanikele, nendele julgeolekule ja ohutusele, see on kõige olulisem ja äärmiselt oluline on, et olukord kontrolli alt ei välju äh, me peame arvestama ka probleemi regionaalse aspektiga, humanitaaraspektist sellest ajast saadik, kui Burundis puhkes poliitiline kriis, on äh, riigist lahkujate hulk äh, üha kasvanud. hetkel on peaaegu sada tuhat inimest äh, läinud naaberriikidesse, Tansaaniasse, Ruandasse ja Kongo Demokraatlikku Vabariiki, samuti Ugandasse. Euroopa Äh, komisjoni humanitaarabi äh, osakond jälgib olukorda väga tähelepanelikult ja me oleme juba eraldanud üks koma viis miljonit eurot selleks, et toetada Rwandasse jõudvaid Burundi pagulasi. täiendavat äh, humanitaarabi kaalutakse ka selleks, et arvestada Tansaaniasse põgenenute vajadustega Äh, selleks, et äh, aidata võidelda haigustega, sealhulgas kooleraepideemiaga. räägiksin nüüd poliitilisest olukorrast ja sellest, kuidas me sellele reageerime. Euroopa Liit on äh, toetanud Burundit demokraatia ülesehitamisel sellest ajast saadik, kui Arusha lepingud tegid lõpu kodusõjale ja panid alu, aluse uuele ajastule Äh, selleaastased presidendivalimised pidid olema otsustavaks sammuks Burundi demokraatlike arengute äh, kinnitamisel ja seetõttu on kõrge esindaja asepresident Mogherini otsustanud saata Euroopa valimisvaatluse äh, missiooni Burundisse, mida juhib David Martin Euroopa Parlamendist ja tahaksin avaldada tunnustust härra Martinile tema pühendumuse eest nendel rasketel nädalatel Äh, üldiselt oleme me veendunud, et Arusha rahulepingust kinnipidamine on äärmiselt oluline, tagamaks Burundi jätkuvat stabiilsust. Äh, see on põhimõte, millest me kõik peame kinni pidama, me ei saa eirata seda, et äh, presidendi kolmanda ametiaja taotlus on kriisi aluseks ja me kutsume presidenti üles asetama riigi huvid enda huvidest kõrgemale selleks, et äh, valimised saaksid olla edus, edukad, on vaja selles küsimuses laiapõhjalist üksmeelt. Äh, valimisvaatlusmissiooni saatmine ning äh, toetus valimistele on vajalik selleks, et meil oleks läbipaistev, rahumeelne ja õiglane protsess Äh, mis äh, sisendaks usaldust äh, poliitikutele ja vali, valijatele, see on endiselt meie eesmärk, aga selle eesmärgi saavutamiseks tuleb saavutada teatud miinimumtingimused. kahjuks on meie hinnang selline, et praegu selliseid tingimusi ei ole, iseäranis me Äh, äh, oleme märganud, et äh, ajakirjanduses sõltumatust piiratakse, inimeste ühinemisvabadust, kasutatakse liigset jõudu meeleavaldajate vastu, hirmutatakse kodanike ühiskonda ja opositsioonierakondi ja puudub usaldus valimisi korraldavate organite vastu ja viimastel päevadel pole juhtunud midagi, mis meie muret oleks leevendanud ja seetõttu me peatasime valimisvaatlusmissiooni saade ja ka oma äh, rahalise toetuse valimiste korraldamisele. me äh, viima-, eelmisel nädalal äh, otsustati, et Äh, protsess peab jätkuma, kaks valimiskomisjoni liiget astusid tagasi. Äh, Aafrika Liit ja Ida-Aafrika äh, Ühendus on samuti otsustanud hetkel valimisvaatlusmissioone mitte saata, aga lugu sellega ei lõppe. kui siseriiklikud jõud jõuavad kokkuleppele valimiste korraldamise osas, siis meie oleme valmis uuesti saatma sinna oma valimisvaatlusmissiooni ja protsessi toetama see tähendab, et nüüd me peame pöörama tähelepanu just sellele, et luua selleks vajalikud tingimused. kõik osapooled peaksid heas usus eh, jätkama dialoogi selleks, et luua valimisteks vajalikud tingimused ning Burundi valitsus eh, peaks pöörduma kõigi siseriiklike jõudude poole ja taastama nende usalduse läbi konkreetsete meetmete. Euroopa Liit eh, toetab kõiki jõupingutusi, mis on suunatud Burundi poliitilisele kriisile rahumeelse lahenduse leidmiseks ja iseäranis Ida-Aafrika ühendamiseks, ühenduse tööd ähm, suurte järvede rahvusvahelise organisatsiooni tegevust ja Aafrika Liidu tegevust. nagu te teate, Ida-Aafrika ühendus kutsus Tarres Salamis kokku kolmekümne esimesel mail erakorralise kohtumise ning peatuksin mõningatel selle tippkohtumiste järeldusel, sellepärast et need on olulised meie lähenemise väljatöötamisel eelseisvatel nädalatel. me äh, toetame ja kiidame ÜRO eriesindaja tegevust. ta on rasketes oludes suutnud edendada poliitilist dialoogi, mis on ainus viis, kuidas edasi liikuda. me usaldame teda täielikult ning on äärmiselt oluline, et kõik jõud toetavad tema jõupingutusi. viiendal juunil Äh, proua Mogherini esindaja äh, tegi avalduse, milles kutsuti kõiki äh, dialoogi osapooli tegema koostööd Djinnitiga, Aafrika Liiduga ning Ida-Aafrika Ühendusega selleks, et saavutada üksmeel edasiliikumise viiside osas. see on see sõnum, mida me edastame nii Burundis kui ka rahvusvahelisel areenil. meie toetame ka Ida-Aafrika Ühenduse ettepanekut valimised edasi lükata ja me teame, et äh, valimiste jaoks on juba paika pandud uus ajakava, aga see ajakava äh, on äh, mõistlik ainult siis, kui sellega käivad kaasas sammud ka üksmeele saavutamiseks, kui astutakse kõik need sammud, mis on vajalikud selleks, et valimised oleksid usaldusväärsed ja seetõttu on äärmiselt oluline, et Ida-Aafrika ühenduse järeldustele järgneksid konkreetsed teod, see tähendab, et kõik osapooled peavad loobuma vägivallast ja äh, relvarühmitused peaksid relvad maha panema. me peame tagama äh, äh, tõesti põhiõiguste austamise ja eelkõige peab äh, valitsus hoolitsema selle eest, et sellised tingimused on olemas ja vägivald lõpeb. loomulikult Euroopa Liit äh, peab pikemas perspektiivis oma tegevus äh, läbi vaatama, aga ma tahaksin rõhutada, et antud hetk on äärmiselt delikaatne. edukate valimiste korraldamine ei ole kerge ülesanne, kõik Burundi lased peavad toetama neid jõupingutusi, mida tehakse ja peavad äh, keskenduma just nimelt poliitilise olukorra äh, äh, rahustamisele, me tahame burundilastele meelde tuletada neid põhimõtteid, mis on meie partnerluse aluseks. Cotonou lepingus räägitakse väga selgelt, et tuleb austada inimõigusi, demokraatlikke põhimõtteid ja samuti õigusriigi põhimõtteid. me peame seda silmas pidama, aga samas peame tegema koostööd ka oma Aafrika ja regionaalsete partneritega selleks, et Burundi kriisile lahendus leida. Äh, president, tahaksin korrata veel ühte olulist asja, mida mainis volinik Mimitsa äh, möödunud kuul. ta ütles, et äh, komisjon peab olema valmis kõigiks võimalikeks stsenaariumiteks ja valmis võtma ka täiendavaid meetmeid, mis puudutavad näiteks Euroopa Liidu arengukoostööd Burundiga aga kõiki neid asju kaaludes ähm, peame pöörama tähelepanu ka sellele, milline on erinevate meetmete mõju äh, Burundi äärmiselt vaesele elanikkonnale ja selle niigi haavatavas olukorras oleva riigi ebastabiilsusele, nii et, et mind huvitab väga see, mida teie olukorrast arvate, aitäh! aitäh! ja tahaksin tänada härra volinikku, nüüd läheme äh, fraktsioonide nimel sõnavõtjate juurde ja kõigepealt annan sõna härra Zellerile Rahvapartei nimel kolmeks minutiks, palun. Äh, suur aitäh, president, äh, volinik, kallid kolleegid ja tõepoolest on õige ja tähtis, et me siin Euroopa Parlamendis äh, juba äh, korduvalt jällegi Burundi poole vaatame, selles riigis oli äh, aastakümneid sõda, sajad tuhanded said surma, väga oluline on, et see riik astuks demokraatia stabiilsuse suunas, et toimuksid parlamendivalimised ja presidendivalimised Ehm, ja eh, nende, eh, nende valimistega oleks eh, riik teinud tõesti olulise sammu demokraatia suunas, õigusriigi suunas, oleks taganud kodanikele suurema kindlusetunde. nagu volinik ütles, oli Euroopa Liit valmis neid protsesse toetama ja oli edastanud kuus miljonit eurot valimiste läbiviimiseks Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon oli samuti valmis valimiste toimumist jälgima Äh, president Nkurunziza äh, aga äh, soovib nüüd kandideerida ka kolmandaks ametiajaks ja see seab ohtu selle, et Burundis saaksid toimuda vabad valimised pealinnas Bujumburas toimunud meeleavaldused suruti jõhkralt maha, paljud inimesed said surma, paljud inimesed, sealhulgas lapsed, on põgenenud ja riigist lahkunud ning äh, on öeldud, et presidendi erakond äh, terroriseerib kõiki neid, kes on äh, presidendipartei vastu. sõjaväeline riigipööre kukkus läbi ning äärmiselt oluline on, et leidaks kompromiss hutude ja tutside vahel, kuidas olukorda lahendada ja nagu siin öeldi, katoliku kirik on samuti leidnud, et valimised tuleks võib-olla edasi lükata Äh, ja Ida-Aafrika ühenduse äh, seisukohad valimiste küsimustes on samuti olulised äh, nendel tippkohtumistel ei langetatud mingeid otsust selles osas, mis puudutab Kurunziisa kavatsust kolmandaks ametiajaks kandideerida. ja loomulikult olukord Burundis on ohtlik kogu piirkonnale, sest et seitsmeteist, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal toimuvad valimised näiteks Rwanda ja, ja ka nendes naaberriikides võib juhtuda, et põhiseaduse vastaselt presidendid soovivad kandideerida ka kolmandaks ametiajaks paljud põgenikud Burundist on läinud naaberriikidesse, Kongosse, Rwandasse ja Tansaaniasse. meie Euroopa Liiduna koostöös ÜRO-ga ja äh, Aafrika Liidu riikidega äh, tegema kõik selleks, et veel sellel aastal Burundis toimuksid vabad valimised. Äh, nende võimaluste üle tuleb läbirääkimisi pidada, me saame rahaliselt Buru-, me saame peatada rahalise toetuse Burundi toetusele, me saame toetada pagulasi, kes on pagulaslaagrites ning Äh, me peame tõesti hoolitsema selle eest, et Burundis äh, toetataks demokraatlikke valimisi, aitäh. härra Zeller, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega? härra Etheridge'it. aitäh, mul tekkis lihtsalt küsimus, kuulates seda kõnet, kas te leiate, et Euroopa Liidu maksumaksjad kes ainult äh, taastuvad ühest kõige hullemast äh, majanduskriisist äh, põlvkondade vältel, oleksid üldiselt rõõmsad, kuuldes, et me kulutame nende raha ja aega sellistes kohtades nagu Burundi, kui nad ise on veel raskustes. kas sa arvad, kas te arvate, et üldiselt Euroopa maksumaksjad tervitavad seda rõõmsalt? härra Seller te teate, et Euroopa riikide ülesanne on arengumaid toetada, nende hulka kuuldub ka Burundi, kui me tahame, et need riigid asuvad demokraatia teele, see on arenguabi eesmärk ja seetõttu mina nõuaksingi, et äh, me peaksime äh, tegema oma suhted selgeks ja me peaksime lõpetama tõesti äh, maksed sellistele riikidele, kes nõudeid ei täida, mõned riigid nagu Belgia on seda juba teinud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 ebastabiilsus Burundis ei ole tema naabrite süü ja naabrid ei peaks seda hinda selle eest maksma, nii et eh, igasugune meiepoolne abi on tervit-, teretulnud. tänan ka eh, volinikku tema lahkete kommentaaride eest, eh, minu rolli eest peavaatlejana ja ma ütlen, et sel ajal, kui ma olin Burundis, olin ma väga vaimsustatud sellest, kuidas komisjon ja välisteenistus on tegutsenud, üritades leida konstruktiivseid lahendusi äärmiselt tõsistele probleemidele, mis Burundi ees on. ja seal toimusid äh, diskussioonid artikkel üheksakümmend kuus tegevusi, nende üle mõeldi tõsiselt, äh, nii et ma tervitan seda, et äh, nad tegutsevad niimoodi seal riigis. nagu volinik ütles, siis rahutuste otsene tagajärg Burundis on see, et president Gruziina üritas kolmandat korda ametisse saada ja see, nii nagu ta oma konstitutsioonikohus on öelnud, selge Arusha kokkuleppe rikkumine ja tagajärg, see, et ta üritas kolmandaks ametiajaks ametisse saada, on olnud vägivald tänavatel, mitte demonstrantide poolt, vaid valitsuse vägede poolt Benekuris, kes on üritanud neid rahulikke demonstratsioone maha suruda, sundida demonstrante äh, tänavatelt ja esimene asi, mis Burundis peab juhtuma, on see, et ametlikud julgeolekuteenistused peavad äh, piirama neid mitteametlikke paramilitaarseid rühmitusi. ja teiseks äh, kui tõelised valimised Burundis tulevad, siis peab ka opositsioon saama kampaaniat teha ja need viis päeva, lühike aeg, mis ma seal veetsin, näitasid mulle selgelt, et äh, valitsuse toetusega parteid said pidada kampaaniaüritusi to, toetajaid koguda, aga samas, kui opositsioon üritas avalikus ruumis äh, esineda, siis äh, need suruti brutaalselt maha ja kolmas asi, mis peab juhtuma, volinik seda ka mainis, peame tagama, et meedia taasavatakse. Äh, ühest küljest on keelatud raadiojaamad, neil ei ole luba eetrisse minna ja siis äh, lastakse raadiojaamad õhku, nad ei saa enam äh, saateid teha ja siis valitsus ütleb, et nüüd palun tehke saateid nii et äh, peavad olema usaldusväärsed valimised, kord peab taastama, et äh, täna on Burundi teatanud, et valimised leiavad aset kahekümne üheksandal juunil ja viieteistkümnendal juulil, kui äh, usaldusväärsete valimiste tingimused taastatakse, siis teen soovituse tulla tagasi Burundi juurde, aga hetkel ei ole võimalik, et Euroopa Liit kuidagi neid valimisi vaadelda saaks. aitäh Louis Michel, teil on kaks minutit. härra volinik, proua juhataja, mõistagi ei saa me silmi kinni hoida, nähes seda kaost ja konflikti, mis praegu Burundis on. ma kuulsin täna, et politsei on hävitanud täiesti raadiojaamad ja televisioonijaamad samuti, ajakirjanikud on, osad on põgenenud riigist, teised on eh, pidanud ennast varjama ning eh, Siberusi opositsiooniliidri eh, Äh, tapmine on samuti väga ilmekas näide sel aastal ning äh, samuti on öeldud, et äh, need ülestõusud või meeleavaldused on avaliku korra rikkumised ning see viitab väga tõsisele probleemile. kakskümmend üks aastat kahekümne ühe aasta jooksul on kõik muutunud täiesti katastroofiliseks kahekümne eh, esimese, kahe tuhande esimesel aastal oli mul võimalik ka ise otseselt ähm, kon-, seda olukorda jälgida ja ma saan kinnitada, et Kurunziisa otsus kolmandat korda presidendiks kandideerina on täiesti ebaseaduslik ning mina leian, et meil on väga palju tõhusaid meetmeid, meie Euroopa Liidus peame selgelt välja ütlema, et valitsus, mis ebaseaduslikult üritab valimisi korraldada, ei pea saama meist toetu-, ei pea saama meilt toetust ning ning äh, meedia peab olema vaba, eksiilis olev opositsioon peab saama tagasi tulla, poliitilised vangid peavad olema vabastatud ning kodanikuühiskond peab saama oma hääled, peab saama oma hääled tagasi. ning äh, vastutavad isikud, äh, kes meeleavalduste vastu repressioone on läbi viinud, peavad saama karistatud ning et Kurunziisa ei saa olla kolmandat korda president, see tuleb selgelt välja ütelda. teda ei, selle küsimusega tuleb tõsiselt tegeleda. aitäh, proua Berža, palun kaks minutit. aitäh, proua juhataja viimase arutelu algusest, mil Kurunziisa teatas, et ta tahab äh, kolmandat korda presidendiks äh, kandideerija, on olukord eskaleerunud äh, ning opositsiooniliidrid on esimesed ohvrid. kahekümne esimesel mail opositsiooniliider mõrvati ning peamised opositsiooniliidrid peavad äh, ennast varjama või asuvad välismaal ning äh, valimiskomisjon äh, pani paika uue ajakava, mis ei, tegelikult ei pane mitte midagi paika kaks valimiskomisjoni liiget on põgenenud ning pandi siis kohe paika uus äh, ajakava uuteks valimisteks, selleks et äh, luua ka äh, uus valimiskomisjon, selleks et tugevdada presidendi võimu. Burundi ametivõimud varjavad ennast institutsioonilise kilbi taha, nad selleks, et enam ei saaks neid kuupäevi edasi lükata. ning Euroopa Liidu valimismissioonil peab olema mõte sees, mm, valimised peavad olema usaldusväärsed ja rahumeelsed, aga praeguste vägivallalainega ei ole see täiesti võimalik. Burundi ametivõimud viivad praegu läbi absurdset äh, Äh, poliitikat ning äh, Brunsusa kokkulepe on ohus, seda rikutakse, etnilised äh, kokkupõrked on väga laialt levinud ning viiskümmend protsenti viiekümne protsendi osas sõltub riik välisabist, nelisada tuhat Äh, on minemas äh, kodanikuühiskonnale Burundis, Euroopa Liidust, äh, me peame vältima uusi tapatalgusid. herzlichen Dank Äh, proua Hoibuh, äh, suur aitäh, äh, olukord Burundis on väga tõsine ja sellest on siin juba palju räägitud tegemist on meil jällegi tunnistus selle kohta, kuidas autokraadid tahavad võimust kinni hoida, me Eh, vaatamata sellele, et regionaalsed organid on avaldanud väga tugevat survet, näiteks Ida-Aafrika Ühendus, aga see siiski ei lahenda põhiprobleemi, et president tahab kandideerida kolmandaks ametiajaks ja see jääb, seab ohtu ka Burundi rahuprotsessi, sellepärast et eh, Arusha eh, leping näeb ette, et presidenti tohib ainult üks kord tagasi valida mida saab nüüd rahvusvaheline kogukond teha, me peame pöörama tähelepanu sellele, mis toimub Burundi meedias, me peame pöörama rahvusvahelise kriminaalkohtu poole ja peame erilist tähelepanu pöörama just nendele meediakanalitele, mis eh, omal ajal etnilistele, etnilisi pindeid üles kihutasid eh, hutside ja eh, tu-, tutside, hutude ja tutside vahel rahvusvaheline kriminaalkohus on äh, Burundis äh, läbi viidud inimõigusi uurinud. niisiis äh, härra volinik, te rääkisite Cotonou lepingust. Cotonou lepingu läbi on meil võimalus nüüd peatada arenguabi andmine. härra Seller mainis seda, mida teie sellest arvate? kas Euroopa Liit ja komisjon kavatsevad eh, eelarvetoetuse peatada ja eh, ainult eh, anda otsest humanitaarabi, sellepärast et meil on ju vaja raha pagulaste jaoks, kooleraga võitlemiseks. kas niimoodi ei saaks Burundi valitsusele survet avaldada? sellepärast, et kui nad enam raha juurde ei turve all, Ehm, ning eh, nagu te rääkisite, väga oluline on seoses valimistega dialoog eh, opositsiooni ja valitsusjõudude vahel. aitäh, härra Castaldo, palun kaheks minutiks aitäh, proua juhataja, demokraatia eest võitlemine on praegu Musta Aafrika mandris uue väljakutse, see on ka Burundi rahva probleemiks, nad peavad vaikima, raadio, televisioon ei saa töötada, eh, aga territoria- te,, täielik eh, diktaator Nkurunziisa üritab uuesti kolmandat korda eh, ametiaega saada ning ta üritab seda teha vastuolus põhiseadusega see on vastu igasugusele õigusele, mõistlikkusele ja ka tema rahva tahtele. mõistagi saame me ütelda, et politsei ja sõjavägi käituvad üsna aktsepteeritavalt, et opositsioon on üsna tasakaal, tasakaalukas, et kokkulepe on hutside ja tuutude vahel olemas ning ähm, praegu peame äh, tagama seda, et Arusha kokkulepe ei viiks etnilise hävitamise, aga kui viiskümmend tuhat äh, põgenikku on varsti äh, näljas, siis on varsti täielik läbikukkumine meie ees. Öeldakse, et mingisugust dialoogi opositsiooni ja valitsuse vahel ei ole võimalik paika panna, see ei saa olla usaldusväärne ning tõelised demokraatia kaitsjad on ainult aktivistid kodanikuühiskonnast ning äh, Kurantseisa kokkulepe sõl-, äh, baseerub täpselt sellele põhimõttele. kui Kurantseisa teaks, et meie kõik siin Euroopas, Ameerikas ja Aafrikas teame, mida ta teeb, võib-olla ta siis ei suudaks tegutseda, me peame panema paika väga jäiga tingimuslikkuse see ei tagaks meile demokraatlikud ja usaldusväärsed valimised, vaan me peame võtma aega selleks, et äh, ei kaotaks, see teinekord on võimalik, aga meil ei ole praegu seda aega olemas, me peame äh, rahu üles ehitama tasakaalukalt äh, ning järjekindlalt, aitäh. aitäh kui te räägite liiga kiiresti, siis äh, läheb palju infot kaduma, nii et palun äh, säilitage normaalne kõnetempo. Mr Martin, yes. Mr Martin, you have the floor i agreed with much of what the speaker said. i just wanted to make a point. Um, when i was in burundi the only people who were trying to turn this into an ethnic conflict. ma tahan lihtsalt öelda et kui mina olin burundis siis ilmselgelt oli tegemist poliitilise võimuvõitlusega valitsus oli sellesse segatud ja me ei peaks seda mängu mängima. tahaksin teilt küsida kas te olete nõus sellise hinnanguga? suur tänu selle küsimuse eest kolleeg ma nõustun teiega täielikult. see on see, mida, mida minagi ütlesin ennist, et et tõepoolest see kokkulepe on seni toiminud, aga nüüd püüda, püütakse etnilist konflikti õhutada. me peame andma endast parima, et tagada, et president on oma tegevuses edukas me eh, kõik peavad eh, vastutuse üle võtma selles. Yes, you have a point of order yeah.. jah, küsimus eh, kodukorra kohta. jah, mis artikkel sada üheksakümmend üheksa, menetluslik küsimus, varem täna minu kolleegid tõusid püsti, et protesteerida selle Äh, vastu, mis on täna toimunud, äh, kuidas on püütud äh, arutelu summutada, aga meil on nüüd kompromissettepanek, mis puudutab seda EFTT ettepanekut, nimelt me teeme ettepaneku, et istung praegu peatataks, et meil oleks aega mõelda selle üle, selle ebademokraatliku viisi üle, kuidas siin on toimitud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 ja annan nüüd sõna härra Peile üheks minutiks. alates äh, äh, kaheksakümne üheksandast aastast on äh, sõda Burundis nagu ka äh, naaberriigis hutsid ja äh, hutud võitlevad üksteise vahel, need võitlused nende kahe ebahomogeense Ehm, poole vahel ei äh, muuda midagi paremaks. vahepeal oli äh, läinud äh, asi paremaks tänu Arusha lepingutele mm, Pierre Nkurunziza juhtimisel ja nüüd soovides kolmandat korda presidendiks kandideerida kerkisid üles vanad probleemid, Nkurunziza soovis klammerduda võimu külge, ehkki konstitutsiooniliselt oli kolmas ametiaeg keelatud nüüd äh, või äh, on oht, et äh, see konflikt puhkeb uuesti. ma tahaks küsida, milline võimekus on Euroopa Liidu institutsioonidel tõhusalt tegutseda selleks, et lahendada nii keerukaid ja nii kaugel asuvaid konflikte? suur tänu. ma näen, et on veel üks kodukorra kohta käiv küsimus, kas tahate taas esitada taotlust, et istung katkestataks? vastavalt sellele artiklile, mille viitasite, ei ole seda võimalik teha, aga kui soovite midagi muud lisada, kui nelikümmend parlamendiliiget tõusevad püsti ja soovivad istungi katkestamist, aga mulle tundub, et seda praegu ei juhtu, Eh, ja see oleks pidanud aset leidma enne arutelu, aga palun. Just a moment, please. No, the rule is for no, one political group in any case yeah.. The, the rule states the sitting may be istungit võib katkestada ka arutelu käigus. Eh, president, kui parlament äh, Äh, kui, kui seda soovib äh, parlament või siis äh, ühe frak-, üks fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget, seda on juba ka varem tehtud täna, aga nüüd ei ole nõus seda tegema ja mina nõuan, et te seda teeksite. suur tänu austatud parlamendiliikmele taas kord me räägime samast äh, eeskirjas ja ma tahan näha, kas on nelikümmend parlamendiliiget, kes toetavad seda taotlust. kas fraktsioon, fraktsioon taotleb seda, mitte nelikümmend. siin äh, tekstis on või, mitte ja. Nyilvánvalóan önök is ugyanazt látják, amit én, hogy nincs 40 képviselő, az elnök nem kéri. Kér mina loen sama tek-, või mina näen sedasama nagu teiegi, et ei ole neljakümmet liiget. rahu, rahu, ma ei saanud isegi oma lauset lõpetada, ütleb eesistuja. Äh, palun laske mul vähemalt lause lõpetada, ma loodan, et ei, ei Äh, sega taas vahele, lõpetan oma lause, kui fraktsiooni nimel on seda taotletud, siis öelge, millise fraktsiooni nimel sellisel juhul ja kes selle taotluse esitab äh, fraktsiooni nimel, nüüd on teil sõna. mina esitasin taotluse EFTD nimel ja ma kordan selle üle äh, ja nüüd te lihtsalt püüate aega võita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 a esta cámara. jah, eesistuja. praegu ei peeta me kõrgest piisavalt lugu kui kolleege ei huvita see arutelu Burundi üle, siis võivad lihtsalt lahkuda saalist. me räägime siin väga äh, murettekivast olukorrast ja me tahame seda arutada, kui teid see ei huvita, kui teid ei huvita nende inimeste kannatused, siis palun lahkuge, te ei pea seda kuulama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 neile, kes toetavad seda taotlust. austatud kolleeg, me hääletame. siis, kui on aeg hääletuseks, praegu veel ei ole see hetk, niisiis, kes on selle algatuse vastu ja kes on selle poolt? kas te olete poolt või vastu, kolleeg? palun legyenek türelmesek. Sokkal türelmesebbek, mint ahogy eddig viselkedt. Kutsun teid üles kannatlikkusele. Palun olge kannatlikud. Kolleegil on õigus. Te ei käitu äh, te, austusega, palun hoidke ennast tagasi, käituge nii, nagu Äh, parlamendi, nagu parlamendis kohane on. ma palun tõesti, et ennast tagasi hoiaksite. okei okay.. saalis kõneletakse ilma mikrofonita. Are you running the show now? No, I... <clears throat> kas ma sain nüüd sõna? ma saan aru, et äh, teil on vaja kasutada ära iga võimalus, et juhtida tähelepanu endale äh, ja te olete nüüd öelnud proua eesistujale, et ta on häbiväärne, ma pean ütlema, et teie fraktsioonilt on, äh, on küll palju oodata, aga see teie tänane käitumine on tõeliselt häbiväärne, te kasutate iga vähimatki võimalust, meil oli arutelu, meil oli volinik, meil on väga tähtis arutelu väga, väga tõsise teema üle ja see on täiesti häbiväärne Te eh, ei näita üles mitte mingisugust austust selle olukorda vastu Burundis, äärmiselt tõsine olukord, seal tapetakse inimesi ja te isegi ei lase meil arutelu selle üle lõpetada. kas te mõtlete seda tõesti tõsiselt? Teil ei ole raasugi austust selle olukorra vastu, teil asemel pidada arutelu, et jõuda mingisugustele tulemusteni, et oleks võimalik hääletada. kas teil mitte mingit häbitunnet ei ole? laske meil vähemalt see arutelu äh, lõpetada, te olete nagu lapsed. Uh, te, te peate ise tunnistama, et see, mida teie teete, on täiesti häbiväärne, see, mis praegu toimub Burundis, seda arvesse võttes on, on teie käitumine täiesti häbiväärne. ja kui te tahate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 ma ei kuulnud seda, aga kui see on tõsi, siis muidugi ähm, kirjutatakse protokolli. nii, äh, proua saadik, teil on sõna ja seal me langetame otsuse. aitäh. see on praegu parlamendi käitumine, meie ei mõelnud seda välja, täna hommikupoolikul lükati edasi üks arutelu, mis on meile Euroopas äärmiselt oluline see arutelu lükati edasi, öeldi, et üks inimene võtab sõna selle poolt, teine selle vastu, seda tehti ja nüüd ma palun, et äh, eesistuja seda ka nüüd teeks. aitäh. ma annan teile teada, et nüüd me hääletame, me ei hääleta praegu, vaid me katkestame praegu istungi pooleks tunniks ja seejärel hääletame.